Good morning, colleagues, sorry for the slightly late start. tere hommikust, kolleegid ja vabandan, et alustame natuke hilja, aga alustame üheksateistkümnenda päevakorrapunktiga, mis puudutab riiki sisenemist ja riigist lahkumise süsteemi, entry-exit süsteem, päevakorrapunktid üheksateist kuni kakskümmend kaks. see on siis süsteem, mille eesmärk on registreerida kolmandate riikide kodanike infot kui nad ületavad Euroopa Liidu välispiiri või siseriikide piire ning me räägime ka õiguskaitse eesmärgil eh, süsteemile juurdepääsu lubamisest ja vaatame kõik need päevakorrapunktid korraga. oleme kohale kutsunud Euroopa Komisjoni esindajad, samuti EU-LISA eh, esindajad, palavad tervitused teile kõigile Euliisa loomulikult on see amet, mis vastutab kahe süsteemi tehnilise arendamise eest. ja senimaani, kolleegid, meil on üks aruanne Euliisalt äh, olukorra kohta, mis puudutab äh, süsteemi arendamist lähtuvalt artiklist seitsekümmend kaks lõige kaks ja see on ka olemas meil koosoleku dokumendina. ning alustuseks kõigepealt annangi sõna komisjonile, siis Euliisa kolleegidele et võiksite teha ettekande kusagil viisteist kuni kakskümmend minutit ja seejärel saavad sõna parlamendiliikmed, eriti meie raportöörid proua Kall ja härra Dias de Mera, keda vist pole kohal, ütleb härra Moraes, kui ta siia jõuab. aga alustagem siis aruteluga, kolleegid, ja esimesena saab sõna Euroopa Komisjon. Like kui alustaksite, palun, härra Siilam. aitäh, härra esimees ja tere hommikust! minu nimi on Mark Sulon, ma olen Home peadirektoraadist ja vastutan Nutikate piiride projekti eest, mille osaks on ühtlasi siis ka nii Entry-Exit kui ka ETIAS. Äh, aitäh, et olete meid kutsunud andma aru mõlema süsteemi rakendamise ja hetkeolukorra kohta. mõlema süsteemi ettevalmistamine eh, sujub hästi koostöös liikmesriikidega ning erinevate ametitega, mis on seotud kahe infosüsteemi rakendamisega. tõtt-öelda, nagu te teate, siis Entry-Exit ja eh, entry-exit süsteem ja ETIAS on tegelikult osa ühest projektist, ehkki nad põhinevad kahel erineval seadusandlikul tekstil. ETIAS-e määruse sätted näevad ette, et süsteemid peavad koos toimima, et nad taaskasutatakse teatud süsteemide komponente, mis tähendab, et meil on ühine lähenemisviis mõlema süsteemi jaoks ja mõlema süsteemi rakendamise jaoks. nüüd kõigepealt entry-exit süsteem komisjon on eh, loonud arukate piiride komisjoni, kus arutatakse liikmesriikidega ja liikmesriikide esindajatega eh, tehnilisi aspekte ning esmased kümme erinevat rakendusakti sellistel teemadel nagu näiteks biomeetrilised andmed, andmete haldamine, logimine, koostalitlusvõime kahe süsteemi vahel, eh, ka VIS-i vahel, viisa infosüsteemi vahel ja neid on kõiki peetud eeltingimusteks selleks, et eh, EES tööle saaks hakata. koostöö on toimunud ka EÜLISAga ja eh, teemasid on arutatud eh, nutikate piiride komitees või komisjonis liikmesriikidega. Need tekstid on ka sel tasemel heaks kiidetud suurema osa puhul neist on tagasisidemehhanismi kaudu toimunud ka avalikud konsultatsioonid, komisjoni sisemised protseduurid on samuti lepitud, on ka andmekaitse inspektoriga konsulteeritud ja praegu oleme selles faasis, kus komisjon peaks andma lõpliku heakskiidu, mm, see peaks toimuma lähinädalatel ja plaanis on tekst täielikult vastu võtta veebruari keskpaigaks. kuivõrd see tekst on stabiilne meie hinnangul, eriti selle teksti tehnilised aspektid on kokkulepe nii liikmesriikidega kui ka EU-LISAga, kes on siis see amet, kes tehniliselt süsteemi rakendamise eest vastutab, siis need sisalduvad tehnilised elemendid rakendusotsuste eelnõudes äh, on siis kaasatud tehnilistesse kirjeldustesse, mis on valmistatud ette süsteemi rakendamise tarbeks ning ütlesin, et tehnilised kirjeldused on saadetud Euroopa Komisjonile lähtuvalt artiklist kolmkümmend seitse vastavast määrusest, need on saadetud komisjonile, et saada komisjoni ametlik arvamus. see on selline käimasolev protsess ja see arvamus peaks komisjonilt olema olemas veebruarikuu jooksul. lisaks mm, nendele rakendusaktidele, mis on juba kas heaks kiidetud või peaaegu heaks kiidetud, on veel valmimisel neli täiendavat akti, mis ilmtingimata ei puuduta siis tehnilist rakendamist kui sellist, aga need tuleb vastu võtta enne süsteemi toimima hakkamist. Need järelejäänud rakendusaktid puudutavad eh, vedajate veebisüsteemi, eh, siis süsteeme eh, eriolukordadeks ja tagavaravariante, fallback procedure, veebilehte avalikkusele seoses entry-exit süsteemiga ja mis peaks siis puudutama ka piiri ületamise alast teavet ja viimaseks ka selline blankettdokument avalikkusele, mis tehakse kättesaadavaks piiriületuspunktides. nüüd eriti, kui rääkida veebiteenusest, mida peaksid eh, transpordiettevõtjad kasutama, siis sarnased sätted on olemas ka ETIAS-e määruses ning on ka eraldi sätted, mis eh, ütlevad, et transpordiettevõtjatega tuleb konsultatsioonid läbi viia enne seda, kui selline tekst kokku pannakse. Euroopa Komisjon on neid konsultatsioone alustanud, need käivad eesmärgiga panna paika, missugused on sellise veebiteenuse toimimise modaalsused ning äh, valmistatakse siis ette sellist rakendusotsust selle pinnalt. komisjoni vaatevinklist tehniline ettevalmistus on igati äh, õigesti toimumas, ajakavas ning tähtajad, mis on ette nähtud erinevatelt institutsioonidest, kindlasti leiavad kõik täitmist. paralleelselt selle tegevusega valmistame ette ka ühtset alust süsteemi kasutamiseks, mis siis peaks olema suunatud põhikasutajatele, piirivalveametnikud piiriületuspunktides ja ka see tegevus toimub koostöös liikmesriikidega. kui nüüd rääkida liikmesriikidest, siis ähm, ettevalmistavad tegevused on käima lükatud äh, kõigepealt nende ühendamiseks süsteemiga. see fakt, et nende piiri valvetaristu, nende piirivalve IT-süsteemid tuleb kesksüsteemiga siduda. et see protsess kõikide liikmesriikide puhul käib. on ka liikmesriike, kes on alustanud tööga piiriületuspunktides selleks, et panna paika vahendid, seadmed, eelkõige biomeetrilised seadmed, et saaks äh, töötada entry-exit süsteemiga. eelkõige siis sõrmejälgede võtmiseks, nagu määrus nõuab, aga ka näiteks sellised seadmed nagu kaamerad, mis peaks äh, siis tegema fotosid ja videoid äh, isikutest. ja viimaseks räägitud on ka piiriületuse automatiseerimisest, kuivõrd selline variant saab olema võimalik vastavalt Schengeni piiri eeskirjade muudatustele, mille on võtnud vastu kaasseadusandjad paralleelselt entry-exit süsteemi määrusega. kui nüüd rääkida ETIAS-est, siis te teate, et see tekst võeti paar kuud tagasi vastu ning on väga pikk nimistu delegeeritud ja rakendusaktidest, mis tuleb ka vastu võtta. aktide koguarv on kakskümmend üks rakendusakti ja neliteist delegeeritud õigusakti. Nende hulgast leiti, et kaksteist rakendusakti ja kolm delegeeritud akti on vajalikud selleks, et tehniline rakendamine ETIAS-e kesksüsteemi puhul saaks hakata toimima ning äh, kokkuleppel liikmesriikidega ja koostöös äh, piiri- ja julgeoleku infosüsteemide mm, sellise töörühmaga oleme jõudnud kokkuleppele liikmesriikide ekspertidega seoses kolme delegeeritud õigusaktiga, mis tuleb võtta vastu nii kiiresti kui võimalik. Need kolm delegeeritud õigusakti Need võimaldavad taotlejatel anda täiendavat infot, kui see on vajalik, siis on selline kinnitusvahend, verification tool, mis peaks reisiloa saamisel olema asjakohane ja viimaseks ka vahend, mis taotlejatel või täpsemalt siis eh, reisiloa omanikel anda kas nõusolekut või võtta tagasi nõusolekut eh, oma andmete säilitamise kohta süsteemis paralleelselt teeme ka tööd edukalt seitsme eh, rakendusotsuse kallal kaheteistkümne seast, mis on vajalikud ETIAS-e töö alguseks, ehk siis töö selliste asjade kallal nagu andmete haldus, tulemusnõuded, õiguskaitseasutuste juurdepääs süsteemile, isikuandmete vorm, mida kogutakse näiteks, sellised teemad ja eesmärk või ootus on jõuda nende kaheteist aktiga hiljemalt aprilli lõpuks käesoleval aastal ühele poole, selleks et saaks siis äh, minna tehnilise rakendamise kallale ning äh, ka tehnilise kirjelduse juurde, mis peaks olema vajalik süsteemi rakendamiseks ja veel paralleelselt selle tööga äh, on komisjon, nagu ka artikkel üksteist lõige kaks ETIAS-e määrusest nõuab, ehm, oleme valmistanud ette teatud muudatused, mis on vajalikud ETIAS-e toimimiseks. Need on sellised tehnilised muudatused, millel on siis teatud mõju Mm, ja see on seotud faktiga, et ETIAS peab suhestuma teiste infosüsteemidega Euroopa Liidu tasemel, mida tegelikult neid süsteeme eelkõige haldab äh, EULISA ning sellised muudatused käidi ka välja seitsmendal jaanuaril käesoleval aastal. kui nüüd rääkida ETIAS-e rakendamisest ja selle ettevalmistamisest, siis tegemist on väga keeruka süsteemiga ja kaasatud on paljud sidusrühmad, esiteks kolm erinevat ametit, mis teevad komisjoniga tööd projekti rakendamise kallal, siis liikmesriikide tasandil erinevad asutused, erinevad asutused, mis peavad olema seotud reisilubade andmise hindamisega, nagu määrus seda ette näeb, ehk siis juba praegu on võimalik näha, et et eh, kriitilise tähtsusega ETIAS-e rakendamisel on esiteks juurdepääs teabele ja teiseks koostöö erinevate asutuste vahel, kes peavad koostööd tegema eh, reisilubade otsuste tegemiseks, ehkki praegu sellised protseduurid ilmtingimata paigas veel ei ole, mis tähendab seda, et muudatusi on vaja teha palju edusamme on vaja teha palju koostööks, eriti liikmesriikide tasandil, et oleks paigas töö erinevate asutuste vahel ning Euroopa Komisjon on ka juba eh, planeerimas selliseid külaskäike eesmärgiga tagada, et liikmesriigid õigeaegselt süsteemiga tööle saaks hakata. tänan tähelepanu eest! aitäh, härra eh, Suon ja nagu te ütlesite, EU-LISAl on selline suur-suur ülesanne ning nüüd äh, kuuleme siis äh, Entry-Exiti äh, nõuandva rühma juhi härra Sõrgose sõnavõttu, kes on siin meie juures, kes selgitab meile, kuidas Euliisa selle raske ülesandega hakkama saab nii et äh, palun. Thank you very much, uh, Mr. suur tänu, härra esimees, tere hommikust! minu nimi on Vanessa Liigus, äh, olen äh, EAS-i nõuanderühma liige ja tegelen EU-Liisas sellesama temaatikaga. ja teen teile väikese ülevaate sellest, mida me teeme nii ETIAS-ega nagu EAS-iga EAS-i puhul oleme algatanud ettevalmistavat tööd seoses süsteemi elluviimisega, teeme seda paralleelselt õigusliku aluse vastuvõtmise protsessiga, selleks et tagada kogu süsteemi sujuv rakendamine kohe, kui õiguslik alus saab vastu võetud selline lähenemisviis osutus kasulikuks ning meie ametil õnnestus terve rida ülesandeid täita koos teiste tegevustega, nagu näiteks äh, kõik hanked, ettevalmistustööd, värbamine, tehniliste spetsifikatsioonide arend, väljatöötamine ja nagu härra Sulan mainis, oleme teinud tõsist koostööd komisjoniga selleks, et valmistada ette vajalikke rakendusakte oleme valmistanud ette hanke tehnilised tingimused ning avaldanud teise faasi, selle piiratud hanke teise faasi. tegime seda üheksandal oktoobril eelmisel aastal, lähtuvalt meie nõukogu soovitustest. oleme valmistanud ka üksikasjaliku rakenduskava eelnõu, millega on hõlmatud kõiki faase, nii kesktasemel rakendust, rahvuslikul tasandil rakendust, koordineerimist liikmesriikide vahel komisjoniga ning loomulikult ka juhtorganitega, meie, meie nõukogu nõuandekomisjon, EAS-i nõuandekomisjon tähendab siis ja, ja nii edasi ja nii edasi esialgne üksikasjalik rakendusplaan on välja töötatud, seda on täiendatud, seda on üksikasjalikuks muudetud ning me teeme endiselt tööd selle kallal EAS-i nõuandekomisjonis liikmesriikidega. püüame asju üksikasjadeni välja töötada ning kanda hoolt selle eest, et kõik teaksid, mis on mängus ja mida üks peab, igaüks peab tegema selleks, et olla püstitatud tähtaegadega, et suuta püstitatud tähtaegadega samm, sammu pidada. ja kohe, kui lepingulised äh, tingimused on paigas, tõenäoliselt äh, juhtub see siis äh, selle aasta teises kvartalis, kuskil aprilli alguses siis alustame rakendustegevusega, rakendustegevus hõlmab äh, kesksüsteemi ettevalmistust, äh, ühtsat äh, riiklikku rakendust ja veebiteenuseid, kommunikatsioonitaristut, biomeetrilist mestimissüsteemi, muudatusi praegusesse VIS-süsteemi ning biomeetrilisse mestimissüsteemi. ning loomulikult keskne statistiline andmehoidla. rakenduse arengul hoitakse silma pead, seda teeb programmihaldusnõukogu, juhtnõukogu, meie nõukogu ja kõik on kooskõlas selle kolmekümne kuue kuulise rakendusperioodiga, mis algas eelmise aasta juunikuus ES rakenduse osas võib öelda, et seda on rakendatud kolmes valdkonnas, värbamine, hanked ning hanke spetsifikatsioonid. teeme väikese ülevaate sellest teile, aga et härra esimees, selleks, et teie eelnevate kommentaaridega seoses ütleme, et te saate varsti teise raporti, tõenäoliselt on see teil olemas juba järgmisel nädalal, vähemalt nii on meil plaanis. siis on teil võimalik vaadata kõikehõlmavalt seda, mida on juba tehtud. aga nüüd tagasi värbamise teema juurde oleme värvanud neliteist ajutist ametnikku, üksteist tehnilist profiili on meil ja kolm finantsvaldkonna töökohta. selle menetlusega oleme ühele poole jõudnud ja novembrist kaks tuhat kaheksateist on need inimesed tööl. mis puudutab hankevaldkonda, siis hankevaldkonnas alustasime tööd varem alustasime juba kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kolmandas kvartalis tööd. valmistasime ette hankedokumente, menetlust ja nii edasi ja nii edasi. selleks, et töötada välja süsteem, mida saaks edasi arendada ning et selle töö jagasime kaheks osaks, kõigepealt üksikasjad kesksüsteemi enda jaoks ning teine töövaldkond oli siis äh, biomeetrilise vestimise süsteemi tehnilised üksikasjad. ja kui räägime spetsifikatsioonidest, eritingimustest, siis äh, meil on, oli vaja ka paika panna need tingimused nõndanimetatud tööprotsessi äh, jaoks mis puudutab hanke äh, konkursse, siis äh, augustis kaks tuhat seitseteist algatati esimene hange, saime esimesed pakkumised ning äh, selle faasi hindamine lõppes kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta juunis, siis äh, tuli etapp kaks, mis sai alguse üheksandal oktoobril kaks tuhat kaheksateist. see hõlmas ka varasemaid eritingimusi, spetsifikatsioone ning äh, jaanuari algus, kolmas jaanuar kaks tuhat üheksateist täpsemalt oli äh, pakkumiste tähtaeg ja äh, hindamisprotsess toimub praegu ning äh, raamleping allkirjastatakse tõenäoliselt ähm, esimese kvartali lõpus või teise kvartali alguses, kuskil esimese aprilli paigus PMS-iga seotud äh, hankekonkursid, oleme jõudnud esimese etapini, protsess sai alguse eelmise aasta juunis. esimene oktoober oli äh, kandidaatide esitamise tähtaeg ja hindamine jõuab praegu, leiab praegu aset ning äh, tõenäoliselt teine etapp algab selle aasta esimese kvartali jooksul ning, ning raamleping, kui raamleping allkirjastatakse kolmanda kvartali jooksul sel aastal. lisaks nendele kahele tööprotsessile peame me veel ellu viima vajalikud muudatused äh, VIS-süsteemi ning biomeetrilisse matchimissüsteemi mis käib käsikäes Wissiga. ja mõlemad on, tulenevad ES määrusest, nii et äh, mõlemate süsteemide muutused tulevad sellest määrusest. selle rakendamisega kavatseme alustada samal ajal, nagu mainisin varem, ehk siis äh, esimese aprilli paiku sel aastal siis tuleb meil loomulikult tuua ka viss kommunikatsioonitaristu selleks, et vastata EES määruse nõuetele. ongi vist praegu kõik minu poolt. menetluse küsimuses ma ei hakka üle kordama seda, mida härra Sulon juba ütles. oleme aidanud kaasa ka rakendusaktide vallas tehtavale tööle ja mis puudutab juhtimist, siis nii nagu juba varem öeldud ja nagu artiklis kolmkümmend seitse lõikes kaks on öeldud, juhtorganid, mis peaksid tegutsema süsteemi arendamise ning rakendamise jooksul, on nüüd paigas, meil on programmijuhtnõukogu, mis koosneb kümnest liikmest lähtuvalt äh, määruse sätetest ja see nõukogu püüab kanda hoolt selle eest, et vajalikud juhtstruktuurid on paigas äh, ES-süsteemi disaini ning arendamise faasis ning äh, et kooskõlast-, toimub kooskõlastamine tsentraal- ning riiklike projektide vahel. juba maikuus algas see töö ning nüüd iga kuu toimub meil kohtumine paralleelselt nõuande komisjoni või nõuanderühma kohtumisega. esimene eesnõuande kohtumine toimus kahekümne viiendal juunil Eestis Tallinnas meie peakorteris, Vabaametisse määrati esimees ja nii edasi ja nüüd on toimunud kuus eesnõuanderühma koosolekut, järgmine on plaanis järgmisel nädalal Strasbourgis ning kavatseme kõikide teemadega tegeleda, mis on meie pädevuses ning siis äh, tegeleme kindlasti ka juhtorganitega, liikmesriikidega ja teiste süsteemi tarbijatega. lisaks sellele tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et meie amet kooskõlas, koos Seppoli ja Frontexiga soovime, äh, et teha kandeks hoolt ettevalmistavate tegevuste äh, jaoks äh, koolituse vallas, et oleks valmi-, valmis, et me oleksime valmis töö alustamiseks ning vajaliku koolitused, vajalikud koolitused äh, oleks plaanitud, meil on koolitus, eelmisel aastal viisime läbi koolitusvajaduse analüüsi ja õppekavad on kõik paigas ameti poolt ning esimese kvartali jooksul, kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal jõuame ka selle tööga ühele poole. tehnilised spetsifikatsioonid, süsteemi tehnilised spetsifikatsioonid tuleb vastu võtta, need tehnilised tingimused peab vastu võtma meie nõukogu, nagu härra Sulan ütles, see protsess on juba alanud, komisjon praegusel hetkel vaatab äh, neid tehnilisi tingimusi üle nii nagu seda ametlikult tuleb teha. saime juba eelmisel aastal mitteametliku positiivse vastuse, mis on hea märk, mis tähendab seda, et et meil ei ole oodata mingisuguseid viivitusi ning samal ajal on käimas see meie täiesti ametlik menetlus siis, mille algatas meie nõukogu ja programmi nõukogu peab läbi viima sama protsessi. lõpp arvamus peaks olema valmis selle aasta esimese kvartali lõpuks. mis puudutab eelarve täitmist, siis eh, me ei viinud läbi ühtegi ES-rakendusega seotud makset eh, selle aruandlusperioodi jooksul. ehkki meil olid mõned eh, eelarveeraldised, konkreetseid üksikasju näete raportis, mis õige pea valmib ja ma usun, et EES-süsteemi puht-, kohta praegu piisab. ja nüüd ETS-e juurde. sellest räägiksin ainult viis minutit, võib-olla isegi vähem. programm on paigas. meil on kolm tööpaketti nii-öelda, äh, õiguslik värbamine ning tehnilised tingimused ning äh, ettevalmistustööd käivad, nagu varem öeldud, teeme tõsi, tihedalt koostööd Euroopa Komisjoni ning liikmesriikidega, et äh, töötada välja delegeeritud aktid ja rakendusaktid, värvamine on ka käimas, nelikümmend töökohta täna umbes on meil vaja täita esimese kvartali jooksul, jõuame sellega ühele poole tõenäoliselt, siis äh, hankekonkurss on plaanis äh, selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses, äh, juhtstruktuurid on paigas ning äh, esimene ETIAS-e programminõukogu tuleb kokku esimesel veebruaril ning EES ETIAS-e nõuanderühm kohtub neljateistkümnendal märtsil Tallinnas ning seal räägime erinevatest elementidest, sealhulgas ka planeerime tegevust koos oma sidusrühmadega, liikmesriikidega, Frontexiga, Europoliga. ning siis loomulikult, kui me räägime eelarvest, siis eelarve on null. praegu ei ole olnud meil vajadust midagi kulutada veel. suur tänu tähelepanu eest! aitäh, härra Silikas! olles teid mõlemad nüüd ära kuulanud, saame mõelda selle peale, et millest me siin üleüldse räägime ETIAS-e ja sisenemise ja lahkumise süsteemi puhul ja IT-süsteemid on väga kulukad, tegemist on kõige suurema süsteemiga, mis paika pandud see puudutab ka kodanike vabadusi. me räägime seda siin rahulikult, planeerime seda kõike, mõeldes, mõtlemata tegelikult selle peale, kui suur see süsteem on. ma ei taha siin äh, häirekella lüüa aitäh komisjonile ja Euliisale tehtud töö eest, sest teame nüüd, mida oodata. aga kuulame nüüd ära parlamendiliikmed, kes olid kaasatud kaasatud äh, sellesse töösse nii riigi sisenemise ja sealt lahkumise süsteemi, ETS-e süsteemi puhul kõigepealt saab sõna raportöör Kinga Kall, äh, kes kirjutas raporti ETS-e kohta, siis ülejäänud kaasatud äh, parlamendiliikmed. aitäh, esimees! kõigepealt suur tänu mõlemale esinejale põhjaliku ülevaate eest rakendamise kohta ja tõesti, mis puudutab tehtud tööd, nagu kuulsime, tegemist on väga kompleksse menetlusega, kus on palju probleeme. mul on mõned küsimused, mis puudutavad just neid problemaatilisi kohti. küsimused on teile mõlemale. Rasul, te mainisite, et rakendamise puhul on üks kõige tähtsamaid küsimusi koostöö ametivõimude vahel. kuidas te hindate liikmesriikide ettevalmistust ETS-e süsteemi sisseviimiseks? ma saan aru, et ettevalmistused on alanud, aga kui suur on nende valmidus ka ajakavast kinni pidada? ma tean, et Äh, meil on siin rakendamise delegeeritud õigusaktid, mis on vaja välja töötada. aga kas te progno-, prognoosite ka suurte probleemide tekkimist äh, rakendamisel? kas te praegu näete juba mingeid probleeme, mis võivad ka ajakava lõhki lüüa? ja siis veel üks küsimus, äh, mis oli minu jaoks väga huvitav kas kolmandad riigid on teie poole pöördunud, milline on olnud kolmandate riikide reaktsioon? kas kolmandate riikidega võib tekkida probleeme ja kas äh, on probleeme ka siis tõesti ajakavaga ja ka eelarvega või kas neid võib tekkida? aitäh, proua Kall. järgmisena Silvi Kiion, palun suur tänu, teen äh, tõesti lühidalt, äh, sellepärast et proua Kinga Kaal esitas tegelikult selle küsimuse juba ära, millest tahtsin rääkida mina, mina tahaksin tänada Need, me tänased esinejad, esinejad oma väga põhjalike üksikasjalike ettekannete eest, need teemad ei ole sugugi kerged, iseäranis ETIAS-e puhul, see, mille puhul olin mina äh, variraportöör. minu küsimus tegelikult kattub päris Kinga Kaali omaga, ma tahaksin täpsemalt teada, kas on võimalik äh, prognoosida mingisugust äh, kalendrit, kas austatakse kalendrit ja millised on äh, liikmesriikide erinevused ETIAS-ega seoses. ma mäletan, et äh, meilt äh, nõuti kiiru, kiirustamist PNR-i valdkonnas ja samas kiire rakendus ei ole iseloomulik sellele teemavaldkonnale, kui nii võib öelda. milline on siis teie ettekujutus kalendrist ajakavast liikmesriikides? aitäh, Silvi, Barbara Kudritska, palun. aitäh, ka mul on mõned küsimused äh, härra Silikesele praeguses EU-LISA määruses on ka säte selle kohta, et ametil on äh, võimalik ka filiaal avada Strasbourgis, sest praegu äh, olemasolevate ressurssidega ei ole võimalik kogu tööd ära teha, nii et äh, mis on selles osas ära tehtud ja teiseks, oma raportis sisenemise ja väljumise süsteemi väljatöötamise kohta selle kohta võivad liikmesriigid tõstatada küsimusi just äh, Äh, ja teha muudatusettepanekuid, äh, see võib aga ajakava lõhki lüüa, nii et kuidas te soovite nüüd eesmärki saavutada, on täiesti selge, et liikmesriigid äh, esitavad oma nõudmisi ja viimane küsimus puudutab ETIAS-t, mis on praegu rakendamise seis, kas mingeid takistusi on juba tekkinud või kõik läheb libedalt? Thank you, Barbara, and Mr Franz, please härra Franz, palun järgmisena. mul on küsimus äh, EU-Liisa kohta. Liisa, EU-Liisa teeb koostööd väljaspoolt Euroopa Liitu ettevõtetega ja kuidas te kavatsete hoolitseda selle eest, et need andmed ei satuks valedesse kätesse või et nendega ei hakataks kauplema? aitäh ja Carlos Coelho, palun järgmisena. aitäh, esimees kolleeg Dias de Mera ei saanud täna siia kohale tulla, sellepärast ta palus mul tänada mõlemat äh, esinejat ja ka tema tahab välja tuua suurepärase koostöö äh, komisjoni EU-LISA ja liikmesriikide vahel. väga tähtis on välja tuua läbipaistvuse küsimus parlamendi jaoks ja rääkida äh, just siin eesmärkide täitmisest ja ajakavast. meil on väga hea meel, et erinevad osapooled hoolitsevad selle eest, et ETS-e süsteemi viiakse ajakava kohaselt sisse. nüüd rääkides sellest, mida on ära tehtud Euroopa Liidu tasandil, ei tohi me aga ära unustada seda, kui tähtsat rolli räägivad liikmesriigid. ja Augusti Eestemere tahaks teada, kas komisjon on äh, kavandamas ka mingit tööd liikmesriikidega, just seiretööd selleks, et olla kindel, et kui Euroopa Liidu tasandil on täitmisega lõpule viidud, saab äh, toetada liikmesriike siis, kui neil tekib probleeme. parlamendi kõige tähtsamaks ülesandeks on ka eelarve täitmise järelevalve EU-LISA on kaasatud nüüd erinevatesse menetlustesse ja me peame hoolitsema sellest, et nad oleksid läbipaistvad. seitsmendal jaanuaril komisjon esitles uut õigusloomelist ettepanekut, millega muudetakse ETS-e süsteemi, selle suhteid erinevate programmidega ja sinna on kaasatud nüüd ka riiki sisenemise ja sealt väljumise süsteem ja Agustin Dias de Mera, et väga tähtis, et on see, et oleks piisavalt eelarvevahendeid selleks, et sellel ettepanekul ei oleks negatiivseid mõjusid mõlema süsteemi rakendamisele. aitäh, Carlos, aitäh, kallid kolleegid, väga täpsete küsimuste eest. ja nüüd äh, annaksin uuesti sõna komisjoni EU lisa esindajatele võimalikult lühidalt, sest aeg on otsas. kõigepealt, härra, sul on äkki te võiksite vastata liikmete küsimustele? aitäh, esimees, aitäh nende küsimuste eest. jah. komisjon on alustanud ettevalmistuste analüüsi liikmesriikides. me oleme käinud erinevates pealinnades ja jätkame seda tööd, oleme käinud kokku kokku kaheteistkümne riigi pealinnas kohtunud ametivõimudega, mis vastutavad mõlema süsteemi rakendamise eest ja mis on kaasatud siis ka määruse rakendamisse. selle menetluse eesmärgiks on informeerida liikmesriike öö, äh, ootuste kohta, mis meil on öö, selles ettevalmistustöös ja komisjonil on võimalus ka siis hinnata, kui kaugele on ettevalmistustega jõutud. on võimalik võrrelda, mida erinevad liikmesriigid on teinud, vahetada parimaid kogemusi erinevate liikmesriikide vahel ja hoolitseda selle eest, et kõik on õigel ajal valmis selleks, et saaks hakata siis tulemustabelit täitma ja kaasata siis töösse ka erinevad sidusrühmad. väga tähtis on, et kõik liikmesriigid oleks valmis. mõlemas määruses on sätteid, mis ütlevad, et süsteemid ei hakka täisjõul tööle nii kaua, kuni kõik liikmesriigid on kinnitanud, et nad on valmis seda tegema. just sellepärast me jälgime ka ettevalmistustööd liikmesriikides. nüüd kolmandatest riikidest tulnud reaktsioonid. oleme saanud pigem taotlusi info kohta, mitte reaktsioone, kolmandad riigid põhiliselt äh, tulevad infopärimised turismifirmadelt. oleme andnud infot diplomaatiliste esinduste kaudu äh, selleks, et liik-, äh, kolmandad riigid teaksid siis, millised kohustused järgnevad. aitäh ja nüüd EU-Liisa esindaja, palun aitäh. küsimus, mis puudutab meie andmekaitsevõimekust, me teame, et meil peavad olema siin väga kõrged standardid nii kasutamise kui ka standardite jaoks ja see tähendab seda, et süsteemi jalajälg on päris suur ja sellepärast juba praegu me otsime lahendusi mõjude vähendamiseks. me teeme tihedat koostööd komisjoniga selleks, et seda küsimust lahendada. nüüd küsimus, mis puudutas ETIAS-t ja seda, kas rakendamine läheb libedalt tõesti, siiamaani oleme teinud väga tihedat koostööd Euroopa Komisjoni liikmesriikide, Frontexiga, Europoliga, kõikide sidusrühmadega selleks, et panna paika neid elemente, mis on paika pandud rakendamis- ja delegeeritud õigusaktides meil on kolm erinevat Äh, tasandit, kus tehakse tööd ja kõik need erinevad äh, rühmad on ajakavas. mis puudutas muudatusi liikmesriikidelt, tahaksin äh, korrata, et alustasime tööd liikmesriikidega juba kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. oleme nendega üksikasjalikult arutanud väga palju tehnilisi küsimusi kokkuleppele jõudnud nendes küsimustes ja need on nüüd siis ka rakendusaktides kirjas. me kaasasime ka näiteks pakkumiste tingimustesse tehnilised nõuded, nii nagu ma juba eelnevalt mainisin. nii et äh, äh, hanget nõuete puhul ja tingimuste puhul, mis meil praegusel hetkel on paika pandud, on sellised, mida liikmesriigid ise soovisid. kui liikmesriigid soovivad rohkem, siis meil on paika pandud haldusmeetmed muudatuste tegemiseks, kuid ausalt öeldes mina äh, pärast seda üksikasjalikku menetlust ei eelda, et riiki sisenemise ja sealt lahkumise süsteemi kohta tehakse veel nõudeid. nüüd äh, andmete edastamine välisettevõtetele. tahan selgitada, et ettevõtetel ei ole juurdepääsu mitte mingitele andmetele. teiseks, me ei sõlmi lepinguid välisettevõtetega. siin on Euroopa Liidu õigus, mis kehtib kõikidele ettevõtetele, eriti just Euroopa Liidus ja see on täpselt see, mida ka rakendatakse. mulle tundub, et äh, vastasin äh, küsimustele, äh, mis mulle esitati, kui midagi jäi kahe silma vahele, siis palun andke teada. aitäh, aitäh Euliisa tiimile ja komisjonile selle üksikasjaliku info eest aitäh kolleegidele, et olete silma peal hoidnud sellel, mis on üks suuremaid IT-süsteeme, mille eest me vastutame. ja peame selle küsimuse arutamise üle andma ka uuele parlamendi koosseisule, nii et tõesti väga tähtis on olla kõigega kursis. aitäh, et esitasite neid puurivaid küsimusi. edasi järgmine punkt, oleme natukene ajast ka maha jäänud. Eurojusti ja Gruusia vahel sõlmitud äh, koostööleping, äh, see on üks lepingutest, mis nüüd sõlmiti kolmandate riikidega, viimane oli Albaaniaga ja parlamendil on nüüd kolmekuuline tähtaeg selleks, et oma arvamus koostada. kuueteistkümnendal veebruaril on siis tähtaeg ja me saame öelda kas jah või ei, aga me ei saa lepingu sisu muuta. ja kuna tegemist on kiireloomulise äh, küsimusega, siis koordinaatorid äh, leppisid kokku lihtmenetluses, muudatusettepanekuid ei tehta, välja arvatud protseduurilisi siis. ja annangi kohe sõna raportöörile Silvia-Yvonne Kaufmannile ja siis kõikidele teistele, kes soovivad sõna saada ja vabandan väga, et oleme natukene ajakavast maha jäänud. nii et palun ja äh, recht herzlichen Dank, Herr Vorsitzende. aitäh, härra esimees, aitäh, Claude. teen hästi lühidalt. Äh, räägin paari sõnaga siis lepingust selle lepingu eesmärgiks on teha koostööd raske kuritegevuse vastases võitluses, eriti just organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi valdkonnas. seda koostööd tuleb tugevdada. väga tähtis on, et meil oleksid kontaktametnikud, kes vahendaksid siis infot ja samamoodi ka äh, kontaktinstitutsioonid. Eurojusti Gruusia koostööleping on sarnane teiste sarnaste lepingutega Makedoonia, USA, Norra, Šveitsiga on meil selline leping ja natukene aega tagasi, nagu sa just ütlesid, sõlmiti sarnane leping ka Albaaniaga. ma arvan, et on väga hea ja tähtis Gruusiaga selline leping sõlmida, sest organiseeritud teatud kuritegelikud üksused on aktiivsed Euroopa Liidu li liikmesriikides ja me teame, et Gruusias oli ka hiljuti konflikt ja seal on väga palju relvi. relvi, äh, mida võib siis, äh, millega võib siis ka kaubelda. komisjon on viisasüsteemi kaudu juba öelnud, et Gruusiast tulevad kuritegelikud jõugud on vägagi esindatud Euroopa Liidus. tegemist on ühe suurema rühmaga, mis on kaasatud rasketesse kuritegudesse Euroopa Liidus sellepärast Eurojusti ja Gruusia koostööleping aitab parandada koostööd organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses. see on Gruusia ja Euroopa Liidu liikmesriikide huvides, kuna organiseeritud kuritegevus ei tunne piire. Euro-, Europol juba kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal sõlmis lepingu Gruusiaga ja seega nüüd Eurojusti Gruusia vaheline leping on mõistlik järgmine äh, samm. ja nüüd andmekaitse kohta vastavalt kokkuleppele Eurojusti loomise kohta Eurojusti ja kolmandate riikide vahel äh, sellised lepingute sõlmimine on võimalik ainult siis, kui isikuandmed on piisavalt kaitstud. ja ühine kontrollinstitutsioon Eurojustist ütles selle kohta, et äh, nende arvamus on positiivne selle lepingu osas, aga lepingu artikkel seitseteist andmekaitse kohta ei maini isikute andmekaitse rikkumist. sellepärast eh, Eurojusti ühine kontrollorgan pakkus välja, et eh, Gruusia ametivõimudega kohtumistel tuleks eh, Ähm, mõelda ka selle küsimuse peale ja tulevastesse lepingutesse äh, see isikuandmete kaitse klausel sisse kirjutada nii Gruusia kui ka teiste riikide puhul. ja nagu teie, härra esimees, ütlesite, saame öelda kas jah või ei, aga ei saa lepingu sisu muuta, aga nagu öeldud, minu arvates on kõik hästi ja me peaksime selle lepingu poolt hääletama ning võimalikult kiiresti, sest nagu te ütlesite, aeg on otsas. aitäh! don't have any of the shadows present. vaatan, et variraportööre kohal ei ole, mitte ühtegi, aga üks sõnasoovi on, härra Franz, kas soovite? palun. meie fraktsioon on selle ettepanekuga nõus. väga lühidalt, selge ma saan aru, et ma nüüd mõjutan kolleegide sõnavõttude kestust, ma ei taha kuidagi demokraatiat äh, mõjutada siin. Äh, ehk siis äh, kahekümne üheksandal jaanuaril ilmselt tuleb positiivne vastus, aga jah, aitäh selle väga üksikasjaliku kirjelduse eest ja hääletus on kahekümne üheksandal jaanuaril. täiskogus loodetavasti hääletame veebruaris. aitäh, Silvi, Yvonne! ja nüüd võime minna edasi kahekümne kuuenda päevakorrapunkti juurde, mis puudutab sisejulgeolekufondi. meie raportööriks on Monika Hoolmeier, sa oled kohal, väga hea, ja taaskord vabandan sellepärast, et äh, koosolek on natuke ajagraafikust maha jäänud. niisiis, Monika, tegemist on muudatuste ettepanekutega seadusandliku ettepaneku juures, mis puudutab sisejulgeolekufondi, annangi sulle sõna, palun. aitäh, esimees, kallis Claude, kallid kolleegid. ma üritan nüüd natukene aega kokku hoida, sest variraportöörid sisejulgeolekufondi küsimuses on väga kaugele juba jõudnud, oleme ühel nõul. meie koostöö oli väga hea tegelesime just teatud muudatusettepanekutega, äh, mille eest esindaja, esitajaid ka tänan, sest need on väga asjalikud äh, ja mõistlikud. näiteks räägitakse siin äh, luureteenistuste koostöö parandamisest ja nii-öelda Euroopa luureteenistuste kultuuri loomisest, selle ettepaneku tegi ALDE fraktsioon, Louis Michel, Äh, me jõudsime selles osas kokkuleppele ja kriitiline küsimus ka selle kohta, mida tähendab erasektori kaasamine me ei tahtnud, et erasektor hakkaks avaliku sektori ülesandeid äh, kandma ja sellepärast me üritasimegi siin selgitada seda küsimust. kolleeg Cecil Kienge aitas seda teha, sest me tõesti ei tahtnud, et tähtsad ülesanded, mis peaksid olema riigi käes ja riigi julgeolekustruktuuride käes, et need äh, antakse nüüd üle erasektorile. me tahtsime tõesti piirata neid valdkondi, millega siis koos, mille puhul siis koostöö erasektoriga on vältimatu. kolmandaks, äh, koostöös kolmandate riikidega ja äh, rahvusvaheliste organisatsioonidega jõudsime me kõik kokkuleppele, et keskendume tööle Euroopa Liidu sees, et see koostöö toimiks just Euroopa Liidu sees vastavalt siis sisejulgeolekufondi tingimustele ja et me soovime tõesti piirata siin seda koostööd, sest see on kõige tähtsam ja kolmandate riikidega koostöös keskenduma lihtsalt kõige tähtsamatele küsimustele. ja veel üks punkt mida üritasime selgelt välja tuua. julgeolekustruktuurid erinevates liikmesriikides on erinevad ja on teatud liikmesriike, kus julgeoleku valdkonnas on organisatsioone ja ametivõime, mis on kaitsevaldkonna all või siis, et sõjaväge on võimalik näiteks kasutada ka sisejulgeoleku tagamiseks, nagu näiteks Belgias terrorismivastases võitluses. ja et see on täiesti tavaline, et sõjaväge kasutatakse sisejulgeoleku tagamiseks Itaalias, Hispaanias, Guardia Civiiliga, tsiviilkaardiga on see ka täiesti tavaline, see on ajalooliselt kogu aeg niimoodi olnud. ja meie siis üritasime tagada seda, et ähm, väljaspool Euroopa Liitu mingeid välismissioone äh, ei hakataks rahastama näiteks Mali rahuoperatsiooni, vaid et lihtsalt keskendutakse tõesti sisejulgeoleku tagamisele ja rahastatakse ainult sisejulgeoleku tagamise struktuure seega suur tänu kõikidele variraportööridele suurepärase konstruktiivse põhjaliku koostöö eest ka kõikide horisontaalsete küsimuste puhul, ähm, mis puudutavad ka teisi fonde, üritasime ka äh, nende fondide eest vastutavate variraportööridega koostööd teha, nagu näiteks asüülifondi puhul ja ka ähm, äh, piirivalvefondi puhul äh, selleks, et meie koostöö oleks sünkroonne aitäh sekretäriaadile suurepärase koostöö eest ja ma olen veendunud, et varsti saame vastu võtta ettepaneku, eh, mis, mida toetavad eh, väga paljud kolleegid, aitäh! aitäh, Monika! ja variraportöörid, Cecil, kas soovid sõna? Eh, aitäh, Claude! ja ühtlasi ka omalt poolt tänaksin raportööri proua Hoolmeierit, kuivõrd ta on tõesti näidanud üles ähm, kompromissivalmidust märkimisväärselt. tegemist on olnud väga tundliku teemaga ja oleme proovinud jõuda kompromissile, mis võimaldaks meil määrusettepanekut veel hääletada enne ametiaja lõppu nüüd pärast kompromissi ja kompromissmuudatusettepanekute hindamist nii poliitilisel kui tehnilisel tasandil, saan väljendada oma positiivset eh, hoiakut nende suhtes. Mm, eriti saan olla rahul sellega, et koos raportööriga ja ka kõigi teiste variraportööridega on meil oleme suutnud sisejulgeolekufondi eesmärkidesse kaasata ka vägivaldse ekstremismi, sealhulgas radikaliseerimise ja ebatolerantsuse. ühtlasi eh, mõtlesime ka finantsvahendite jaotusele eh, ning eh, olen veendunud, et meie töömeetod aitab meil jõuda ka positiivse tulemuseni selle teema juures. eriti nendes küsimustes, kus meie fraktsioonil on eriti tugevad seisukohad ning ähm, nagu te kuulsite ka raportöörilt just, ähm, tuleb mõelda ka julgeolekuasutuste, ka luureteenistuste rollile ja ka sõjaväe statuut organisatsioonidele ja nende defineerimisele siin. ehk siis ähm, ootame täiendavaid ettepanekuid, mis on asjakohased selleks, et sisejulgeolekufond saaks oma eesmärke täita ning eh, olen veendunud, et raportöör suudab jõuda positiivse kompromissini. ehk siis aitäh veel kord kõigile tehtud töö eest ja olen veendunud, et lähitulevikus ka selle ettepaneku vastu võtame. aitäh, Cecil! kas eh, on veel variraportöör härra Franz, kas soovisite sõna, palun? lugupeetud proua Hoolmeier, ka mina tahan teid tänada konstruktiivse koostöö eest. mul on väga hea meel, et meie muudatusettepanekuid toetati, eriti mis puudutab rassismi äh, vastaste vaadete äh, rass-, võitlust äh, politseis. noored polit-, noorte politseiametnike jaoks ette nähtud äh, Erasmuse sarnane programm on väga tähtis ja väga tähtis on ka, et äh, piiriülene koostöö toimiks. meil on veel vaja teha tööd kompromissidele jõudmiseks, näiteks küberkuritegevuse defineerimise puhul on nüüd natuke edasi liigutud, aga me ikka veel leiame, et äh, küberkuritegevuse definitsioon on liiga äh, hägus, see võib olla kõik või mitte midagi äh, Äh, vastavalt sellele, kas kasutati internetti või mitte. Äh, siis äh, Äh, sõjaväe kaasamine otse, sellest me ka rääkisime, siin on jõutud kokkuleppele, et tegemist on meetmetega sisejulgeoleku tagamiseks või avaliku korra tagamiseks, aga tekstis tuleks seda ka siis täpsemalt välja tuua. problemaatiliseks meie arvates on ikka veel see, et julgeolekuteenistused ja luureteenistused on kaasatud sisejulgeolekufondi rahastamisse. me tahaksime need sealt välja jätta see on ikka veel liikmesriikide pädevuses ja mitte Euroopa Liidu pädevuses. mitte mingil juhul liikmesriigid ei tohiks äh, saada ettekirjutusi selle kohta, et sisejulgeolekufondis peava, peavad nad mingi osa äh, jätma luureteenistuste rahastamiseks. ma loo-, loodan, et läbirääkimised jätkuvad selleks, et ka meie Roheliste fraktsioon saaksime lõpuks selle ettepaneku poolt hääletada. And... Um, aitäh, härra Franz. kas äh, keegi soovib veel sõna? paistab, et mitte. või siiski? kuuleme veel midagi raportöörilt, ei. olen liiga, liigagi tähelepanelik, ütleb härra Moraes. võib-olla siis ei pea nii palju saalis ringi vaatama, ehkki on ju hea vaadata. proua raportöör, kas soovite veel midagi lõpetuseks öelda? aitäh veel kord variraportööridele. tõesti, tegime palehigis tööd ja nüüd vaatame sõnastust ka sõjalise valdkonna kohta, aga siin õigusteenistus ütles, et definitsioon on juba päris selge. eks vaatame siis veel kord üle. sisejulgeolekufond lubab tõesti ainult sisejulgeoleku tagamise äh, operatsioone, meil on erinevad traditsioonid, me oleme sellest juba väga palju rääkinud, Guardia Civil, tsiviilkaart on kaitseorgan kaitseministeeriumi alluvuses Hispaanias, see lihtsalt ajalooliselt on nii. me ei räägi siin välisoperatsioonidest, vaid sellest, et sellised operatsioonid, mida viis Prantsusmaa läbi pärast Bataclani rünnakut ja ka Belgias pärast pommirünnakut, et et äh, need olid sisejulgeoleku tagamiseks, samamoodi ka Itaalias ja Hispaanias on need ajalised äh, struktuurid, mida ei saa muuta. ja küsimus ongi selles, et me ei välistaks neid, sest nad annavad väga tähtsa panuse terrorismivastases võitluses äh, ja organiseeritud kuritegevuse vastu, aga meil näiteks Saksamaal on hoopis teistsugused struktuurid, meie jaoks on see täiesti võõras, meil on sõjavägi ja sisejulgeoleku tagamine väga selgelt eraldatud nii et liikmesriikide struktuurid on erinevad, aga sisejulgeolekufond näeb lihtsalt teatud ülesanded ette ja seal on selgelt ka kirjas, et välisoperatsioone ei toetata ja et sisejulgeolekufondiga ei ole võimalik selliseid operatsioone katta. nii et see on tõesti välistatud, me tahtsime seda, aga kui soovite, paneme selle veelgi selgemalt kirja, paneme sinna veel ühe lausekese juurde selleks, et kõik oleksid rahul ja see on täiesti kindel, et ma ei hakka siin välispoliitilisi ja kaitsepoliitilisi küsimusi arutama selle raportiga, kõik variraportöörid on selles osas nõus. ei Rahvapartei, Sotsiaaldemokraadid ega ALDE ei soovi seda, nii et oleme siin ühel nõul. teiseks, küberkuri, kübermaailmast tulenevad kuriteod. tegemist on kuritegudega mis on peaaegu kõikides liikmesriikides defineeritud nii, nagu meie seda definitsiooni kasutame ja me leiame, et oleks mõistlik selle definitsiooni juurde jääda. peame lihtsalt tegema vahet, kas tegemist on pettusega. toon näite pettuse kohta. kui tegemist on pettusega, mis puudutab ühte isikut ühes liikmesriigis, kui on aga kübermaailmast tuleneva kuriteoga, siis see tähendab seda, et see võib puudutada väga paljusid inimesi väga paljudes riikides. seega ohvrite arv on väga palju suurem. laste seksuaalne väärkasutamine on väga õudne kuritegu, mis interneti tõttu on äh, vägagi jõhkralt levinud ja meil on siin tõesti vaja võimalust sekkuda, samas meie sekkumisvõimalused on raskemad äh, ja väiksemad. Äh, ja sellepärast teatud äh, pettused ja kuritegevused on väga palju suurenenud just sellepärast, et neid kuritegusid on võimalik läbi viia internetis. Nad olid varem küll juba olemas enne internetti, aga mitte nii suurel määral nagu praegu ja just sellepärast me leiame, et äh, siin tuleb teha vahet ja paika panna selge definitsioon, sest muidu hakatakse neid küsimusi omavahel segamini ajama, aga neid ei tohiks ühte potti panna. ja nüüd viimane punkt, luureteenistused, me tegelikult leppisime kokku ja õiguslik teenistus ka seda selgitas samamoodi ja defineeris seda samamoodi, et tegemist on koostööga. me ei räägi sellest, et Euroopa Liit või Euroopa Parlament hakkab mõjutama luureteenistuste ülesehitust, kohe kindlasti mitte, see ei ole Sisejulgeolekufondi kaudu isegi mitte võimalik. ja Sisejulgeolekufondi kaudu luureteenistuste rahastamine ei ole ka võimalik, me ei näe ka seda ette me lihtsalt räägime infovahetusest, sellest, millist infot vahetatakse, räägime Euroopa äh, tasandil koostöö parandamisest äh, terrorismivastases ja kuritegude vastases võitluses. ma arvan, et see definitsioon, mille kolleeg Louis Michel äh, välja pakkus, on üpris täpne ja tõesti, palun vaadake neid muudatusettepanekuid, mida veel eile eraldi välja toodi, sest ma arvan, et äh, Louis Michel väärib meie toetust, ka sotsiaaldemokraadid peaksid olema äh, selle definitsiooni taga, see on väga selgelt paika pandud, see ei puuduta üldse riiklikke struktuure, vaid räägib ainult koostööst Euroopa Liidu tasandil ja infovahetusest, äh, sellise infovahetusest, mis on vajalik sisejulgeoleku tagamiseks, nii et siin on väga selgelt vahet tehtud ja ALDE fraktsioon ja Louis Michel tulid selle ettepanekuga välja, nii et ma tõesti palun, istume veel kord maha ähm,, vaatame need küsimused läbi, meil on veel mõned tehnilised küsimused, mis vajavad lahendust, nagu lapspornograafia äh, ja siin on veel ka tehnilisi küsimusi, mille puhul peaksime üritama ühiselt lahendusi leida. ja ma olen tõesti veendunud, et see meil õnnestub äh, ja olen vägagi avatud teiega maha istuma, nii et pöörduge lihtsalt minu poole, aitäh! aitäh, Monika, ja nagu tavapäraselt oled kõvasti tööd teinud ja vaatasin, kuidas variraportöörid kuulasid usinalt su tähelepanekuid, aitäh ja edu edasises töös! tuletan teile ka meelde, et Liibes tuleb hääletus kaheksateistkümnendal, üheksateistkümnendal veebruaril. ehk siis aitäh veel kord nii sulle kui variraportööridele. aga nüüd kolleegid võime liikuda edasi kahekümne neljanda päevakorrapunkti ja ka kahekümne viienda päevakorrapunkti juurde. komisjoni tutvustus kahe uue teatise teemal, mis puudutavad ühtset viisapoliitikat. esiteks siis äh, vastastikuse põhimõtte kohaldamata jätmine äh, USA, Bulgaaria, Küprose, äh, Rumeenia viie liikmesriigi suhtes, mille puhul ei ole veel äh, vastastikuse põhimõtet kohaldatud ja teine dokument puudutab viisanõustest vabastamise peatamise korda. kõigepealt siis vastastikuse põhimõtte kohaldamata jätmise teema, see on meie komisjonile hästi tuntud teema ja nagu te teate, siis parlament on väljendanud oma muret selle suhtes, et komisjon peaks, komisjonil lausa on kohustus võtta vastu delegeeritud õigusakt me täheldame, et komisjon on teinud tööd viisa vastastikuse saavutamisel USA-ga ja me teame, et komisjon on ka Austria eesistumise ajal, nii komisjon kui Austria palusid seda Washingtoni, Washingtonis eh, üheksandal novembril kaks tuhat kaheksateist Ameerika Ühendriikidelt ning ühisdeklaratsioon pärast ministrite koosolekut on ka parlamendiliikmetele kätte jagatud. küll aga olenemata sellest tööst on viie liikmesriigi kodanikud nii-öelda endiselt teise järgu kodanikud, kuivõrd neilt nõutakse viisat USA-sse reisimiseks, teiste liikmesriikide kodanikel aga sellist viisanõuet pole. täpselt on, samamoodi on ju USA kodanikega, kui nad reisivad Schengeni ruumi. ja usun, et meie ülesanne on kaitsta kõikide Euroopa Liidu kodanike huvisid ja nüüd viimaseks, kui rääkida institutsioonilisest küsimusest, jah, komisjon on väga õige ajastusega siinkohal, leiame, et komisjonil on kohustus võtta vastu delegeeritud õigusakt, mis peatab viisanõude küsimuse USA suhtes ja komisjon siis peaks tutvustama sellist õigusakti ja siis saaks otsustada, kas kaasseadusandjad peaksid sellise otsuse tegema või mitte. samuti viisaküsimustes käivad mitmed olulised kolmepoolsed läbirääkimised ning ka need peavad võtma arvesse seda, mida vastastikuse põhimõtte osas otsustatakse. natuke nagu déjà vu, ütleb härra Moraes vahel lihtsalt on nõnda, et ähm, et nõnda tuleb rääkida, aga see selleks. ja lähme asja kallale ma võiksin äh, ilmselt ka komisjoni eest äh, ära rääkida, aga ei, ei ma loomulikult teen ainult nalja. Äh, tõesti ei tea, mida siin nüüd ette võtta. vaatame, kas on veel selles osas midagi võimalik teha. küsimus siis, et mida komisjon asjast praegu arvab? palun, teil on sõna ja aitäh muide, et saite kohale tulla. aitäh, härra esimees esiteks, mul on väga hea meel siin tagasi olla eh, varasema eh, punkti juures, eh, kui me rääkisime sisejulgeolekufondist, siis pean ütlema, et mul on väga hea meel, kui parlamendi raport tuleb kaheksateistkümnendal ja üheksateistkümnendal veebruaril kui ma õigesti aru sain ja kui ma kuulasin nüüd parlamendist raportööri, teisigi parlamendiliikmeid, siis ma ütleksin, et olen suhteliselt sama meelt sellega, mida siin äsja kuulsime. nüüd aga need kaks punkti, kõigepealt räägiksin vastastikuse põhimõtte kohaldamata jätmisest. härra esimees, te teate minust siin rohkematki. Te olete siin teemast rääkinud, te olete sellest rääkinud ka varasemal aastal ja tahaksin teile öelda, ainult selle kohta üht-teist, mis on toimunud viimasel kolmel-neljal kuul. minu hinnangul lisaks sellele aruandele, lisaks teatisele üheksateistkümnendal detsembril te viitasite ka sellele, et toimusid teatud lähetused, teatud arutelud USA-ga selle kohta, kuidas jõuda nende tulemusteni, kuidas saada seda, mida me tahame. et kõik need viis liikmesriiki saaksid ka viisavabastuse. Need arutelud, kus vähemalt mina kohal olin koos volinikuga USA-s ja ma suhtlesin nendega ka äh, omavahel, ametkondadega, siis tegelikult nad saavad kõik aru, et nendele viiele liikmesriigile tuleb pakkuda viisavabadust ning nad äh, proovivad meiega koostööd teha Nad tulevad ka siia kohale Brüsselisse. samuti ka siinne suursaadik on meiega mitmel korral kokku saanud, aga me oleme proovinud neile mitmel korral öelda, et nad pakuksid meile tõendeid keeldumise määra kohta. keeldumise määr on kõige tähtsam tegur siin. Nendest viiest liikmesriigist on ainult üks riik, Küpros, mis jääb alla selle nõutud lävendi, kõik teised ületavad seda ja mina tahtsin, et nad äh, võtaksid need tõendid, ütleksid, milles probleem seisneb, aga protsentide kohta nad ütlesid, et neil on vaja teha seadusandlikke muudatusi. komisjoni vaatevinklist te teate, et me teeme siin koostööd äh, nende viie liikmesriigiga, me ei tegutse siin üksi ja tahaksin teilt ka täna küsida ja isegi paluda, et kui teil on kontakte või visiite Ameerika Ühendriikidega, siis äh, avaldage ka enda poolt seda soovi. ma ei taha hakata midagi kordama, teie teate ilmselt rohkemgi kui mina. ma ei pea ilmselt kordama seda, miks komisjon leiab, Mm, mida ette võtta vastastikuse põhimõtte kohaldamata jätmise osas nende viie liikmesriigi puhul? ma arvan, et tuleb kasutada kõiki võimalusi selle tulemuse saavutamiseks, me oleme seda proovinud teha kahepoolselt, mitmepoolselt ja koostöös nende liikmesriikidega, keda küsimus mõjutab. ehk siis see meie aruanne ütleb enam-vähem sama, mida ütlesin äsja käivad teisedki arutelud, veebruaris on, meil on alati päevakorras selline punkt, ehk siis vaadates tulevikku, võin teile öelda, et oleme igati pühendunud vastastikuse saavutamisele, selles osas, et viisanõudeid ei oleks ja me jätkame tööd liikmesriikide ja Ameerika Ühendriikidega. aitäh! aitäh! tean, et andsite ülevaate olukorrast, kõige värskema info ja väga hea meel on teid siin näha, ütleb härra Moraš. tõesti, ametiaja lõpus on nii palju asju käimas, et äh, selline selline äh, probleemne küsimus on ikka õhus ja parlament peab, peab siin äh, midagi ette võtma, see on olnud nii kaua aega päevakorras. Pole isegi jõudnud mõelda, kas siin on mingeid uusi vaatevinkleid, sest täpselt nagu te ütlesite, see keeldumise määr, ma ei proovi kunagi komisjoniga siin negatiivselt suheldanud, aga, aga ameeriklased ütlevad päriselt, nende välisministeerium viitab keeldumise määrale, aga samal ajal nad pakuvad viisavaba juurdepääsu sellistele liikmesriikidele, kelle keeldumise määr tegelikult oli kõrgem, ehk siis nende käitumises ei ole loogikat. sõna otseses mõttes ei ole mingit loogikat, ehk siis nende argumentatsiooni lähtekoht on ebaloogiline, nad võiksid siis <laughs> vähemalt välja öelda, et me tahame arbitraarselt luua olukorra, kus teatud liikmesriigid on teise järgu liikmesriigid ma ei tea, kas selline lähenemine oleks äh, kestlik. no mitte ilmselt väga pika, pikalt kestlik. kogu minu tööaja jooksul on see lähenemine selline olnud ja kui nüüd äh, ametiaja lõpus öelda, siis mõtlen sellise asja kestlikkusele. nagu te ütlesite, me teame sellest teemast päris palju, sest äh, välisministeerium on otse meile sellised asjad välja öelnud ja ei ole ju loogikat selles, kui mõnedel liikmesriikidel on viisavabadus, samas keeldumise määr oli päris kõrge. ja siis vaene väike Küpros on eh, niimoodi esile tõstetud. et selle näitaja pinnalt, eh, noh, tuleb öelda, kogu see lähenemine ei ole loogiline ju mis tekitab siis õigusliku küsimuse ja mis toob meid tagasi selle juurde, et mis siis on komisjoni, ähm, komisjoni ülesanne siin, enne kui ma lasen parlamendiliikmed ka teie kallale, tekib mu küsimus, et äh, kuidas me sellest olukorrast väljume? ma olen komisjonile, isegi volinikule väga tugevalt välja öelnud ikka ja jälle sedasama, aga tõesti, ma ei tea, kuidas selle asjaga edasi minna. ütlesin seda kõike enne seda, kui annan nüüd sõna parlamendiliikmetele, ma ei ole kunagi komisjoni halvasti kohelnud. ma olen küll Ameerika osapooli võib-olla natuke kehvemini kohelnud, lihtsalt ma pean ütlema, et see on solvav, kui keeldumise määrale niimoodi nad asutavad. ma tahaks, et nad oleksid oma poliitika suhtes või oma poliitika puudumise suhtes ausamad. aga kui me anname neile järele igas küsimuses ja nad ei ole nii sündsad, et nad ütleks, et eh, meie oleme ameeriklased, me oleme tugevad, me käitume arbitraarselt, sest me tahame. Eh, ja teie oma institutsioonide vahel Euroopas ei suuda otsuseid teha, kui ameeriklased ütleks meile nõnda, ütleks, et me oleme suured, tugevad, teie ei ole, see oleks okei okay. siis me võiks öelda, et eh, hea küll, olukord on siis selline, aga praegu me oleme sellises delegeeritud õigusaktide olukorras, see on äh, probleemne, härra Moraes muide ütleb, et äh, ma ei tea, kuidas seda küll tõlgitakse mõnda muusse keelde, äh, aga tõesti, see on murettekitav ja ma ei tea, kuidas seda probleemi lahendada. võib-olla mul nüüd tekivad ka probleemid, et ma seda nõnda väljendasin, aga no teistmoodi ei oska. probleem meie jaoks on ju selline. asjasse puutuvate riikide jaoks see on ka natuke natuke probleemne, jah. saab ka muidugi öelda, et, et kõik tegelikult saavad olukorrast aru, aga mul on veel üks mõte, veel üks mõte nende viie liikmesriigi kohta. mõelge, kui solvav on vaadata neil selliseid liikmesriike, kus on väga kõrge keeldumise määr, näiteks Ungari. Ungaril on viisavabadus USA-ga. mõelge, kui solvav see võib olla, kus need kriteeriumid on isegi kui käitutakse ebaõiglaselt, arbitraarselt, see on ju täiesti, täiesti hämmastav, isegi USA kohta. sellised äh, Angloameerika riigid käituvad äh, tõesti nõnda visa ja muudes küsimustes, äh, tõesti sattusin vist jutustama, ütleb härra esimees, aga minge kohtuge USA välisministeeriumiga, <laughs> minge vaadake, millised nad on. Nad muigavad kusjuures, kui nad selliseid asju teile välja ütlevad, mis tõesti, tõesti on murettekitav. aga vabandust, teil on ilmselt teisigi asju, mida teha. aga kes tahab alustada? Sofi, härra Becker, kõigepealt siis annan sõna härra Beckerile, palun So let it make me short. On one hand uh, our chair puts the finger in the open. olgem uh, lühidad. meie uh, esimees uh, siin keeras nuga haavas. aga jah, ma saan aru, mida komisjon mõtleb. ja ma olen kindel, et te mingisuguse lahenduseni jõuate ühel heal päeval aga ei ole mingisuguseid äh, muid äh, soovitusi mulle, lihtsalt äh, ähm, laske aga käia ja võtke, kasutage kõike, mida meie koda on teile öelnud. proua Intvelt, palun. jah, aitäh, esimees. siin ei ole oluline see, kas me oleme komisjoni suhtes viisakad ja meeldivad või mitte. oluline on see, et me peame tuletama komisjonile meelde, kelle heaks komisjon tööd teeb. nii nagu pahatihti juhtub, komisjon äh, peab tähtsamaks oma sõprust Ameerika Ühendriikide valitsusega kui suhteid Ame-, Euroopa Liidu kodanikega. see õigustus, mida kasutatakse selleks, et viisavabadust Ameerikaga peatada, ähm, näitab seda suurepäraselt. see on hävitav Atlandi-ülestele suhetele, öeldakse, aga mõelda äh, Bulgaaria, äh, Küprose, Horvaatia, Rumeenia äh, kodanikele. komisjon peab esitama neid kodanikke ja mitte Ameerika valitsust just täpselt nii, nagu Claude ütles, ameeriklased on mänginud meiega igasuguseid mänge juba aastad. Nad ütlevad seda otse välja, nad ei ütle, üks, ütlevad välja, et pole tegelikult vahet, mida te teete, mitte kunagi ei kvalifitseeru te kunagi selleks täielikult. selles teie dokumendis on üks asi, mis on õige, üks, üks. nimelt, kogu see viisa peatamise süsteem ei puuduta nende jaoks reisimist, vaid julgeolekut ning olgem nüüd ausad, kui me siin omavahel asjadest räägime, viisa vabaduse programme kasutatakse selleks, et Ameerika julgeolekupoliitikat suruda peale eurooplastele. iga kord, kui midagi ajakohastatakse, siis kõik need riigid, kes osalevad, peavad oma julgeolekupoliitikat kohandama. kas keegi võiks mulle täpselt seletada, millega on tegemist? valimised on tulemas. kas mina võin nüüd minna oma valijate ette ja öelda, et meie langetame siin ise oma otsuseid Euroopas? ei, paraku ei, sellepärast et ameeriklased otsustavad meie üle ja Euroopa Komisjon aitab neid selles häbi, komisjon. ja meie kojal ka häbi. sellepärast, et Kodanikuvabaduste komisjon omal ajal otsustas, et äh, me peaksime komisjoni kohtusse kaebama, aga jurikomisjon takistas meid, võib-olla me peaksime uuesti seda üritama ja tuletama komisjonile meelde, mis on komisjoni vastutus. ei ole mõtet siin mingisuguseid mänge mängida ja toredat nägu teha. räägime ameeriklastega, jälgime olukorda, aitame need viite riiki ja, ja, ja, ja. Teie teate, proua Michu ja ka volinik teab väga hästi, et mitte ük-, mitte midagi sellest ei aita meil tagada seda, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid saavad viisavabaduse. Te teate seda väga hästi ja lihtsalt katsute meid lollitada. ja siis veel. siin on põhimõtteline küsimus mängus oluline ei ole see, kui paljud on viisadest keeldutud või mitte. oluline on see, et tegemist on Euroopa Liiduga, tegemist on teemaga, mis on Euroopa Liidu pädevuses ja Ameerika Ühendriigid ei taha tunnistada meie põhiseaduslikku korda. ja mis puudutab neid nõndanimetatud Atlandi üleseid suhteid, mis on nii väärtuslikud, et me peame Ameer-, suudlema maad ameeriklaste jalgade ees, sest muidu me ei, nad ei, me ei meeldi neile enam. pange tähele, vaadake meie diplomaatiline staatus on nüüd madalam ja meid ei ole isegi sellest äh, staatuse alandamisest äh, teavitatud. ja miks meie peame nende eest silda viskama? vaadake, kes on meie partnerid seal. Trumpi valitsus, nemad ei räägi mingisugust diplomaatia või dialoogi keelt. ainus moodus asju neile selgeks teha on äh, näidata neile nende omal nahal, mis on äh, sellise käitumise tagajärjed. millal kavatseb komisjon siis oma vastutust tõsiselt võtta? ja lõpetuseks, esimees, ma arvan, et pole mingisugust kasu üldse siia komisjoni kutsumisest. kui palju aastaid me oleme neid siia kutsunud ja nad on rääkinud meile sedasama muinasjuttu, me räägime ameeriklastega tätt-tätt-tätt. ma arvan, et komisjon peaks siia tagasi tulema ainult siis, kui nad tulemuseni jõuavad. tahaksin tänada siiski proua Michaud, et ta tuli siia ta teab, et tegemist on äärmiselt delikaatse teemaga, suur aitäh, et siiski tulite siia. ma ei ole kunagi tahtnud komisjoni ebamugavasse olukorda panna, ma tean, et teie elu on ka keeruline. aga selle kohta me ütles Sofi Intvelt ja härra Becker ja kolleegid, kes vaatavad praegu internetist ja ei tunne seda teemat delegeeritud aktide vastuvõtmine ei tähenda seda, et ähm, et seda viisapoliitikat hakatakse kohe rakendama. liikmesriigid ning Euroopa Parlament võivad veto kehtestada, aga me avaldaksime suuremat survet Ameerika Ühendriikidele. et meie tänane koosolek oleks siiski kasulik, siis võib-olla võiksime mõne nendest sammudest astuda, mida ütles proua Endvelt kui me nüüd, härra Becker, kuulake teie ka. reaalpoliitik on äh, siin mängus. me kõik teame, mis toimub ning äh, tõesti on kasulik rääkida asjadest õigete nimedega ja kui pilt on selline, nagu on, siis äh, komisjon peaks survet avaldama Ameerika Ühendriikidele. ja nagu proua Intvelt ütles äh,, lihtsalt üleolevalt irvitades ütlevad nad meile, et Poola kodanikud on meile julgeolekuohuks ja nii edasi. ja Ungari kodanikud siis nagu ei ole. tegemist on lihtsalt meelevaldse käitumisega, lollusega kõrgeimas astmes ja kui nemad ütlevad meile selle otse näkku ja samal ajal diplomaatilisel tasandil lihtsalt alandavad meie diplomaatilist staatust, ilma et meie suursaadikuid oleks sellest äh, in-, informeeritud, siis äh, see on tõesti häbiväärne, mulle meeldib meie suursaadik ja, ja kui neid ei ole isegi sellisest kohtlemisest informeeritud, siis äh, tõesti toimuvad reaalpoliitilised liikumised, mida tuleb tõsiselt võtta. jah, ma ei tea, kas kui tõesti, ma ei tea, kas kasulik on teiega siin kohtuda, võib-olla me peaksime sellest omavahel rääkima, kui tegemist on sellise meelevaldse käitumisega asjakohase riigi poolt, siis võib-olla võiksime astuda sammukese kuhugi suunas. ja võib-olla, ma ei tea, kui me siin tõesti astuksime selle sammukese, võib-olla see oleks ähm, rahvusvahelisel areenil ka märgatav võib-olla see aitaks kuidagi takistada seda, kuidas nemad meelevaldselt üritavad meie vahele ja Euroopa Liidu liik-, riikide vahele lõhet äh, lüüa, kiilu lüüa ebaloogilistest tingimustest lähtuvalt. ma ei tea, kas ähm, oli selles mingi loogika sees üldse, mida ma ütlesin või mitte. Nad võib-olla istuvad seal Atlandi taga ja mõtlevad, kui palju me välja kannatame, ilma et me reageerime reageerima hakkaksime. jah. rände ja viisade teemaline arutelu on poliitiline arutelu, aga hoopis teine arutelu, ma ei tea, kuidas Ungari kodanikud käituvad äh, Ameerika Ühendriikides võrreldes äh, Poola kodanikega, aga Poola kodanikke peetakse Ameerika Ühendriikides ilmselt äärmiselt ohtlikeks ja see on täitsa jabur sellepärast et ei ole mitte mingisugust alust sellel minu meelest proua Hõismanova, kas soovisite sõna? palun. suur tänu. kõigepealt äh, suur tänu teile. suur tänu ka Sofi Intveldile selle ametliku seisukoha eest, mida te esitasite komisjoni selgitus on kuu, kuues kord, kui komisjon teeb äh, sellise ettekande meile ja viimane kohtumine oli äh, viieteistkümnendal jaanuaril aasta tagasi ja ma ei hakka uuesti siin rääkima nendest argumentidest, äh, mida te tookord esile tõite teie ja ka proua Sofi Intvelt. Äh, üks küsimus siiski proua Michule. liikmesriikide kriteeriumid seoses viisadest keeldumisega ähm, seoses äh, tugevdatud koostööga kõnealuses riikides. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal juhtisid nad tähelepanu sellele, et äh, Euroopa Komisjon kutsub äh, Ameerika Ühendriike üles mõtlema selle üle, millised samme on astunud Kanada nõrga riskiga reisijate suhtes mõningatest riikidest, aga äh, sellest võimalusest ei räägita viimases teatises, kuidas te kavatsete äh, edasi toimida? kas keegi soovib veel sõna ja siis võime proua Mitchu päästa sellest äh, stressiolukorrast siin? keegi rohkem sõna ei soovi? ma arvan, et rääkigem ausalt omavahel. Te olete tõesti siin olnud palju kordi. ja õigusega ütlesite isegi, proua Meitšu, et oleme ka ise käinud Ameerika Ühendriikides äh, juba kordi ja kordi. kas äh, on tunneli lõpus valgust paista? ja kuidas on lood selle muutuva diplomaatilise olukorraga? kas see annab põhjust loota, et toimub mingisugune muutus delegeeritud akti osas, ei, ei ole põhjust jah, olgu siis küll. nojah, palun olge lahke. suur tänu. ma pean tunnistama, jah, me teame väga hästi milline on olukord ja meile meeldiks äh, väga olla meele järele sellele kojale siin, kellega teeme tihest, tihedat koostööd. aga siin ei ole küsimus mitte ainult aususes ja otsekohesuses, vaid me peame vaatama läbi kõik arvud ning tegema tööd kõikide kodanike nimel. tahaksin toonitada, et need viis riiki, kes on, kelle suhtes kehtib äh, erand, teevad väga tihedat koostööd meiega ja lahendusettepanekud, mis neile pakuti Ameerika Ühendriikide ametivõimude poolt. Need on analüüsitud. Ameerika Ühendriigid muudavad oma lähenemist nende viie riigi suhtes. ning ähm, meie teeme tööd ikkagi Euroopa kodanike jaoks, mitte Ameerika Ühendriikide valitsuse jaoks. meie teeme oma tööd ainult Euroopa Liidu liikmesriikide heaks, komisjon töötab Euroopa Liidu jaoks ja ainult Euroopa Liidu jaoks. ning sellest äh, lähenemisviisist lähtuvalt äh, astume me ka kõik sammud, mida astume küsimus, mis puudutas kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta raportit madala riskiga reisijate suhtes ning äh, koostöö kohta ähm, Kanadaga. ehkki kui me ei maini seda raportis, siis me püüame niiviisi koostööd teha ning püüame ühiselt välja tuletada lahendusi, äh, mis on sarnased Kanada omaga mis puudutab Kanadat, siis äh, hiljuti, ja ma olen kindel, et te tegelikult teate sellest, oli meil tõsine probleem seoses sellega, et Kanada tahtis peatada Rumeenia kodanike liikumise. sellepärast, et äh, keeldumise määr, äh, varjupaiga taotluste arv oli kõrge. ja meil õnnestus vahendada sidemeid äh, liikmesriigi ja ameti, Kanada ametivõimude vahel, et kanda hoolt selle eest, et äh, nii ei läheks ja ei läinudki. ei ole kasu sellest, kui me kõik asjad suure kella külge liputame ja lihtsalt äh, suurt kära teeme, vaid me peame mõtlema, kuidas võimalikult paljudel viisidel probleemi lahendada, hoides tules erinevaid raudu. härra esimees. ma ei saa esindada siin äh, volinike kolleegiumi ja teha avaldusi nende nimel, sest kolleegium langetab ikka ühiselt otsuseid, aga ma võin äh, öelda, et me loodame, et aasta lõpuks on meil mõned praktilised lahendused, mille abil me saame vähemalt mõnedele liikmesriikidest pakkuda selliseid lahendusi, mis oleksid meeltmööda nii teile kui meile. et ennast välja vabandada, kui arvate, et me oleme täitsa ära keeranud, ütleksin, et ähm, mina leian, et see, mida Kanada tegi, ei olnud äh, kõige kenam, aga kellegi, keegi ei ürita väita, et neil ei äh, olnud selleks õigust. ameeriklased ütlevad, et Slovakkia, Ungari, Prantsusmaaga mingeid probleeme ei ole, aga tõsine probleem on neil Poolaga. ja ka Rumeenia on neil pinnuks silmas ja nad isegi ei vaata viisadest keeldumise määrasid, nad lihtsalt langetavad meelevaldseid otsuseid ning eeldavad, et meie kohtleme neid, nagu nad oleksid äh, kuningakoja esindajad ja samal ajal üritavad nad lihtsalt äh, meie vahele kiilu lüüa. üks suur puder ja kapsad. nii need asjad ei peaks käima. see, mida Kanada tegi, ei peaks olema meil siin kuidagi eeskujuks, see on tegelikult samas iga riigi suveräänne õigus otsustada, et me ei võimalda viisavaba liikumist ühele või teisele riigile, see õigus neil on ja olukord on hoopis, see on hoopis teine asi. aga siin me räägime meelevaldsest võimukasutusest. Äh, me teame, meil on olemas äh, nende äh, enda statistika ja nad ütlevad isegi, et meie kasutame neid andmeid, mis meie käsutuses on kurjasti. me ei taha, et nad Slovakkia ja Ungari ka nende viie riigiga liidaksid, aga aga võib-olla nad teevad seda meelevaldselt, see oht alati on ja võib-olla mõni Lääne-Euroopa riik äh, satub ka sinna ritta. kas me teame, millised on keeldumise määrad näiteks Iirimaa jaoks või jätame praegu Ühendkuningriigi kõrvale, ehkki ei või iial teada. ühesõnaga, nii see on. ja teine teema. Sofi, palun, aga tee lühidalt kõigepealt ma tahaksin lihtsalt protokolli heaks siin märkida, et komisjon ei vastanud ühelegi meie argumendile, lihtsalt korrutatakse ühte ja sedasama ja teiseks, te kohtlete seda teemat, nagu tegemist oleks ainult kahepoolse teemaga Euroopa Liidu liikmesriigi ning Ameerika Ühendriikide vahel. ei, ei ole, tegemist on Euroopa Liidu pädevusse kuuluva teemaga ja kuidas Poola, Horvaatia või Bulgaaria kodanik võib olla ohuks Ameerika Ühendriikidele, kui meil on Euroopa Liidus vaba liikumine ja kõik Euroopa Liidu kodanikud peavad olema võrdsed. nii et äh, te sõidate vales suunas ja mul on väga kahju, et komisjon äh, kuulab kurtide kõrvadega kõiki meie argumente, lihtsalt jätkate samas vaimus, ütlete, et küll me saavutame edu, kuid ei ole saavutanud absoluutselt mitte midagi senise tegevusega. jah, mina arvan ka, et komisjon peaks siiski midagi ette võtma Ameerika Ühendriikide valitsuse suhtes, aga see on lihtsalt minu arvamus. suur tänu, proua Mitsu, ja siis teine teatis, äh, mis äh, käsitles äh, peatamise mehhanismi, tahtsite sellest ka rääkida? teine raport, mille vastu võtsime ka üheksateistkümnendal detsembril. kõik hinnatud riigid, need viis lääne Balkani riiki ja kolm idapartnerlusriiki täidavad endiselt viisavabastuse tingimusi. meie töödokumendis on kõik andmed olemas, kõik kaheksa riiki on võtnud meetmeid esimese raporti mureküsimustega seoses viisavabaduse peatamise küsimuses. Nad on äh, täitnud soovitusi, kuid raporteid tuleb täiel määral täita jätkusuutlikult, et riigid ei äh, liiguks tagasi oma edu äh, teel. Lääne, Balkani ning idapartnerlusliigid võtavad äh, meetmeid ka ebaseaduslike, ebaseadusliku rände küsimuses ja oleme tähele pannud, et ähm, sisenemiskeeldude määr on kasvanud Ukrainast, Gruusiast ja Moldooviast. Albaania osas on olnud edusamme kuni juunini kaks tuhat kaheksateist. seejärel on olukord halvenenud, kuid nüüd on asjad jällegi õigel teel meie andmete järgi ning äh, võetakse meetmeid selleks, et olukord paraneks äh, ning äh, tulemused oleksid kestlikud. rohkem tuleb pingutada ka viisavabade riikide küsimuses, et nad oleksid Euroopa Liidu viisapoliitika sätetega täielikult kooskõlas. siin tasub mainida Serbiat, tegime seda loomulikult ka raportis, Serbia reageeris komisjoni pöördumisele tühistada viisavabaduse režiim Iraaniga seitsmeteistkümnendal oktoobril kaks tuhat kaheksateist ning tulemus oli kohe märgatav ja süsteemi hakati kuritarvitama. koostöö meie enda kodanikega läheb hästi kõikide Lääne-Balkani ning idapartnerlusriikide või riikidega ning äh, üldised näitajad on head. Euroopa ning äh, rannikuvalve staatuse kokkulepe aitab samuti ebaseadusliku rände vallas tehtavat tegevust toetada nendes riikides, ehkki peamine vastutus lasub siiski riikidel endil. Albaania esimesena kirjutas sellele staatuse lepingule alla. Euroopa Parlament andis viieteistkümnendal jaanuaril selle, sellele oma heakskiidu Serbiaga kokkulepe endise Jugoslaavia vabariigi Makedoonia, Bosnia ja Hertsegoviinaga on äh, algusjärgus ning läbirääkimised Montenegroga äh, on äh, lõppenud ning äh, leping algab peagi. mis puudutab organiseeritud kuritegevust ning avalikku julgeolekut, siis kõikide riikide puhul võib öelda, et kõik riigid võtavad meetmeid selleks, et võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu. Nende, nad peavad tugevdama oma pingutusi hoolimata sellest, et on võetud meetmeid organiseeritud kuritegevuse äh, vallas, tuleb äh, siiski täiendavalt äh, pingutada, kõikide riikide puhul kehtib see, kiiresti peavad tegutsema Moldova ja, ja Ukraina ning viisa liberaliseerimise tingimuste täitmine on samuti jätkuv protsess ning mida tuleb kogu aeg jälgida ning meie komisjonis teame, et meie omalt poolt peame Balkani riike ning äh, idapartnerluse riike tähtsaks, tahame, et nad oleksid meiega ühes peres ning me tahaksime, et äh, nende äh, olukord areneks positiivses suunas ning teame, et parlament arvab sedasama. suur tänu, Mari-Kristiin Verža, palun. suur tänu, proua tegemist oli väga põhjaliku ülevaatega. see oli äh, teie teine raport. lugesin seda teataval määral üllatusega. viisaerandi peatamise mehhanism on loodud selleks, et äh, omada kaitsemeedet viisa liberaliseerimisega seoses, kui me liberaliseerime äh, viisa süsteemi Balkani riikidega, siis äh, paljud arvasid äh, omal ajal, et äh, meile tulevad suured rändevoog Balkani riikidest. me teame täna, et see polnud tõsi, kuid see korrapärase rände teema Euroopa Liitu jääb käsitlemata teie raportis ja see tundub mulle natukene kummaline, sellepärast et kui me räägime ainult ebaseaduslikust rändest sellises raportis, kui me tahame näha, kuidas ränne areneb ja kui me tahame kummutada mõningaid valekujutelmi seoses viisade liberaliseerimisega, tuleb vaadata ka seadusliku rände teemat. see puudutab ka äh, partnerlust idapiirkonnaga kui me teame, millised on rände korrapärase rände näitajad, statistika idapartnerlusriikidega, siis sealt võib leida pisut üllatavaid arve. ukrainlased on need, kes korrapäraselt, korrapärase rände raames tulevad Euroopa Liitu. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal oli neid ähm, üle kuuesaja tuhande ja lugesin hiljuti ühte artiklit Prantsuse ajakirjanduses, et tegemist ei ole tegelikult äh, pagulastega. Need äh, inimesed, kes tulevad läbi Poola äh, kaheksakümne viie protsendi ulatuses on peamiselt majanduslikel põhjustel siia tulevad inimesed. ja need arvud kasvavad aga ja need arvud, nagu ma ütlesin, kasvavad ja kasvavad peamiselt ukrainlaste kaudu, kes tulevad Poolasse ja need moodustavad kakskümmend protsenti kogu korrapärasest ja seaduslikust rändest Euroopa Liitu. tegemist ei ole, nagu ma ütlesin, varjupaiga taotlejatega ja rahvusvahelise kaitse taotlejatega. mulle tundub, et kui me tahame saada tervikpilti olukorrast, siis me peame arvesse võtma ka seaduslikku rännet, mitte keskenduma ainult ebaseaduslikule rändele. vastasel korral me ei oska reageerida selles teemavaldkonnas terviklikult. Ukraina ja Poola ei ole mulle mingisugune idee fiks mina tahan, et äh, kõigi jaoks oleksid samad õigused, aga paistab, et Poola on üks nendest riikidest, kes tegelikult on kõige rohkem majandusrände vastu ning äh, maja, majandusliku rände tulemusena elamisloa andmise vastu ja samas ähm, näete, mis, milline on olukord. ma tahan, et meil oleks siis seetõttu tervikpilt ka selles valdkonnas. Okay, thank you um,. No suur tänu kui keegi rohkem sõna ei soovi, siis annan proua Mitchule sõna, kes saab otsad kokku võtta ja siis ta saab ära minna. palun, proua Mitchu. Uh, aitäh, te ütlete väga õigesti, et see raport peatamismeetmete kohta tegeleb just nende võrdlustähistega, mis me panime paika viisasüsteemi liberaliseerimise menetluses. ma saan teie mõtetest aru, ole, panin need ka kirja, aga me oleme arutanud nii liikmesriikide kui ka Lääne-Balkani riikidega seda ja meil on väga head suhted Euroopa Liidu ja nende liikmesriikide ja nende riikide vahel ja ka nemad tegelevad selle küsimusega. aga saan aru, et te tahate rohkem infot selle kohta kahepoolsed läbirääkimised käivad ja lahendused, mis siiamaani on leitud, ei ole tegelikult üldse mõeldud selliste raportite jaoks aitäh, proua Mitsu, aitäh äh, aja eest, mis leidsite, teame, et teil on väga palju tööd. Teil on väga palju kohtumisi praegu ja me tõesti hindame seda, et saite täna siia tulla. ja ma tean, et äh, need küsimused tõstatuvad iga-aastaselt ja need on rasked. Äh, esitame neid küsimusi kol-, komisjonile ikka ja jälle, aitäh, et pidasite vastu aitäh, aitäh, kallid kolleegid. Thank you. What What is it about you, Juan, that you have this whole? mis asi see on, mis teil proua Mitsuga käib? ma lihtsalt küsisin, kas ta jääb kohale äh, minu raporti jaoks. ma olen tõesti väga kade, ma ei uskunud, et te saate sellega hakkama. ta nimelt ütles, et ta peab, peab suurte tähtedega minema. ja nüüd ta ütleb hea meelega. Okay, on that note of jealousy, I will proceed um.... olen armukade, aga jätkan ja nüüd selgub, et äh, komisjon jääb ja me räägime viisakoodeksi loomisest ja <laughs> raportööriks ilmselge on Juan Fernando Lopez Aguilar. me oleme ajast maha jäänud, nii et äh, lihtsalt andke teada, mis teistel ka kolmepoolsetel läbirääkimistel toimus ja proua Mitcho on ka kohal. jah, aitäh, esimees, teeme kiiresti, sest aeg on otsas sest rääkisime pikalt eelmisest küsimusest. aga see on õigusloomeline küsimus, me loome siin seadust, viisakoodeksit, mis võeti vastu komisjoni algatusel ähm, kohe selle ametiperioodi alguses parlament on seda nõudnud. ja nüüd on tõesti viimane aeg, et näitame tulemusi ning oleme selleks valmis koos komisjoni abiga ja loodetavasti äh, ka äh, jõuame kompromissile nõukoguga. viimane kolmepoolsete läbirääkimiste voor toimus detsembrikuus Strasbourgis seitsmeteistkümnendal kuupäeval on olnud terve rida tehnilisi küsi-, kohtumisi variraportööride ja raportööri vahel ja see mõte, et viisakood nüüd lõpuks, viisakoodeks lõpuks heaks kiidetakse, see tähendab seda, et järgmisel nädalal, kahekümne üheksandal jaanuaril peab toimuma viimane kolmepoolsete läbirääkimiste voor ja minu arvates on see ainus võimalus selleks, et alalised esindajad saaksid selle heaks kiita veebruarikuus ja hääletus, kui võimalik, peaks olema kaheksateistkümnendal, üheksateistkümnendal veebruaril meie komisjonis. selleks, et me saaksime siis täiskogul hääletada seda märtsikuus teisel täiskogul siis ja me peaksime siin punaseid jooni vältima nii palju kui võimalik, peame jääma nende kompromisside juurde, mille äh, osas jõudsime kokkuleppele kompromissile, sest me ei tohi ära unustada, mis on siin kaalul. me rääkisime siin sellest äh, äh artiklist kakskümmend viis äh, taaslubamise klauslist, siis äh, need vastuväited, mis on tulnud liikmesriikidelt, artikkel üheksa, taotluste tegemine, selle äh, tähtaja pikendamine, äh, mida see täpselt tähendab, meditsiinilised küsimused, meil ei ole mitte mingit statistilist infot selle kohta, et see oleks vajalik, nii et see tuleks nõute, nõuete hulgast välja võtta, viisa ja teenustasud lõik, artiklis üks, kaks ja kuusteist äh, räägitakse sportlastest ja loome äh, inimestest selleks, et lihtsustada nendel inimestel sisse äh, pääsu Euroopa Liitu selleks, et kultuurivahetust toetada. samamoodi artiklid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli, siis mitmekordsed viisad, siin me rääkisime sellest, et peaksime jääma selle nõndanimetatud äh, kaskaadisüsteemi juurde. tuleks lihtsustada, et kui keegi soovib mitu korda käia, siis peaks äh, taotlussüsteem olema lihtsam, siin on erinevad viisatoetussüsteemid samamoodi ette nähtud. kolleegid juba on mind mitu korda kuulnud selles küsimuses, eriti need, kes on kaasatud variraportööridena või ka Heinz K. Becker äh, teavad, et me peaksime väga ettevaatlikult sõnastama kõik erinevad artiklid selleks, et meie seisukohti lähendada ja hoolitseda selle eest, et jõutakse kompromissile õigel ajal. ja peaksime siis viisakoodeksi osas töö lõpetama veel selle ametiperioodi ajal ja aitäh proua Michule, et ta leidis veel mõned minutid selleks, et olla nende jõupingutuste tunnistajaks siin libe komisjonis. ja tõesti, me soovime siin aidata ju ka komisjoni. aitäh, aitäh tõlkidele ületöö tegemise eest, ütleb esimees. Three um, uh meil on kolm variraportööri, kes on siin kannatlikult oodanud, äh, et sõna saada, nii et kui nad soovivad kiiresti sõna saada, siis nad saavad. kõigepealt Hans K. Becker Rahvapartei nimel, kas soovite lühidalt sõna saada? Oh yes, I fully uh, agree on, on my rap-. olen täiesti nõus äh, raportööri selgitustega ja olen positiivselt meelestatud raportööri pragmaatilise lähenemise suhtes ja mul on vä-, väga hea meel ka selle professionaalse lähenemise üle, mida on üles näidanud kõik kolm osapoolt, komisjon, nõukogu ja parlament. ma ei hakka siin varjama, et on teatud küsimusi, mille osas äh, nõustun pigem komisjoni ja nõukogu seisukohaga, aga järgnen siin äh, raportööri äh, soovitustele ja me tõesti peame siin andma endast äh, kõik. soovin ka teile palju edu, sest teie komisjoni poole pealt peate neid läbirääkimisi, nii et soovin teile palju edu aitäh kogu selle töö eest, mida te teete kolmepoolsetel läbirääkimistel, proua Meishu, me tõesti hindame seda väga, et töö ei toimu mitte ainult siin. aitäh, aitäh, härra Becker. ALDE fraktsiooni variraportöör Gerard Depree äh,. tänu, härra esimees. tegemist on tähtsa teemaga, mille, mis hakkas suure hooga pihta ja nüüd siis äh, liigub sinna kuidagi natuke turbokiirusel meie omalt poolt anname kõik selleks, et teha, et selle, nii et selle ametiaja jooksul oma asjaga ühele poole, erinevalt proua Brekkerist oleme meie parlamendi positsiooni toetavamad ja mitte nii nõukogu positsiooni lähedal. juhiksin tähelepanu mõningatele asjaoludele, kõigepealt mul on hea meel selle üle, et mis puudutab delikaatset viisaproblemaatikat, äh, siis julgustada koostööd kolmandate riikidega taaspöördumise vallas õnnestus, selles küsimuses õnnestus meie raportööril äh, veenda nõukogu läbirääkimistest lähtuma parlamendi äh, ettepanekutest, me ei taha, et nende riikide kodanike karistatakse sellepärast, et äh, nende valitsused ei ole valmis sõlmima tagasivõtmise vallas kokkuleppeid. et mõned riigid peavad maksma kaks korda viisa eest äh, ja äh, rohkem, mis ja summasid, mis mõningate riikide kodanike jaoks on lihtsalt skandaalselt suured. mul on väga hea meel, et nüüd on arutelul positiivse stiimuli poliitika, et vähendada viisade hinda äh, nende riikide kodanike jaoks, kes nagu kord ja kohus teevad koostööd äh, Euroopa Liiduga. ja meil on veel väga palju punkte, millest tuleb läbirääkimisi pidada ning äh, liikmesriikide esindatus, raske teema siis sportlased ning loomesektori tegelejad siis ähm, kulud neile, kes on juba biomeetrilised andmed andnud äh, ja nii edasi ja nii edasi, igal juhul usaldame meie raportööri ning toetame neid ning äh, oleme veendunud, et äh, me peame kinni nendest tähtaegadest, mille oleme ühiselt vastu võtnud. see ongi minu poolt praegu kõik, aitäh! Um, aitäh, Gerard! tõlgid peavad varsti lahkuma, nii et hästi lühidalt, Mari-Kristiin, palun. suur tänu! ma ei taha tõlkida aega kurjasti kasutada ega ka proua Michu aega kurjasti kasutada, räägin Telegram stiilis, ei hakka kogu selle teema ajalugu, ajaloost ülevaadet tegema, see on olnud keeruline protsess, tahaksin rääkida lihtsalt ühest olulisest teemast mõningates küsimustes on minu arvamus lahknev, aga ma tahaksin rääkida siis jah, teemast, mis on minu arvates kõigi jaoks oluline, kolleeg rääkis siin taaspöördumisest, olen täielikult äh, õi-, nõus sellega, mida kolleeg just ütles, aga kolm asjaolu siiski. Äh, haiguskindlustus kõigepealt, ma ei hakka sellest täpsemalt rääkima, siis äh, sportlased ja kunstnikud, nende andmed, kogu aeg kuuleme kaebusi nendes küsimustes ja me oleme kuulnud kohutavatest lugudest sellega seoses. ja kolmandaks, viisade saamine piiridel. ja see võimalus on täna olemas. ja me ei saa aru, miks me tahame sellist võimalust kaotada praegusel hetkel, olen veendunud, et need riigid, kes on piiridel, maapiiridel puutuvad kokku selliste olukordadega, mida saab ainult piiril lahendada ja tuleb vähemalt jätta alles see võimalus piiril viisat saada. kui me võta, liigume tagasi selles vallas, siis minu arust kannatavad selle all kõik. suur tänu, Mari-Kristiin, aitäh, et tegid lühidalt. Äh, proua Mišu teie olite ka viimastel kolmepoolsetel läbirääkimistel, nii et kas soovite sõna saada? hästi lühidalt. Am ma olin kolmepoolsetel läbirääkimistel, mul on seal au olla koos teiega ja meie üritame anda oma panuse selleks, et leida lahendusi. olen ka järgmistel kolmepoolsetel läbirääkimistel, komisjon on seal esindatud ja nüüd praegusest hetkest kuni läbirääkimisteni peame andma endast kõik selleks, et leida lahendusi, selleks, et me saaksime viimase vooru maha pidada Need küsimused, mis tõstatati, on just need küsimused, mida arutati. ma ei saa teile öelda, et kõik need punktid, mida te siin mainisite, äh, tuuakse välja viimases voorus, aga me üritame vähemalt või võimalikult palju, võimalikult palju arvestada seda, mida raportöör ütles. ja ta on väga osav siin äh, meid kõiki selles suunas tööle panema aitäh suurepäraselt tehtud tööde eest, aitäh, Marii-Kristiin, aitäh, Heinz, aitäh, Promissu, jah. ja nagu me näeme, te oskate ka palju keeli, ütleb Promissu, sest äh, härra Lopes Aguilar tänas mitmes keeles aitäh, kallid kolleegid, aitäh tõesti, proua Michu, kogu selle töö eest, mida teete kolmepoolsetel läbirääkimistel, olin ju ise ka äh, esmaspäeval kohal ja see töö tõesti toimib väga hästi. tegelikult see on väga hea hetk lõpetada kogu see töö siin täna. aitäh! So colleagues, next meeting is kallid kolleegid, järgmine kohtumine on meil kahekümne üheksandal jaanuaril ja sellega on meie koosolek täna ilmselgelt lõppenud. aitäh tõlkidele, ütleb esimees, aitäh, et jäite siia kauemaks, kui tööaeg ette nägi